appi saada, vastasel juhul hakkame me hiinlaste või ameeriklastega otsustama selle üle, kuidas meie elu homme elatakse. suur aitäh. esimees Keller, palun. lugupeetud volinikukandidaadid, täna te kandideerite juhtima Euroopa Liitu Liitu. see sai alguse inimõiguste, rahu ja demokraatia fantastilisest projektist. nüüd aga, kui me vaatame enda ümber, tuhanded inimesed upuvad meie piiridel. viis naist hukkuvad iga päev oma partneri käe läbi ja mõned liikmesriigid pööravad ära demokraatia ja õigusriigi põhiväärtustest ja vabadus, mida nii palju tegelikult Euroopa kodanikud taotlesid ja mille nimel võitlesid. kliimakriisi ees me jääme jaotajaks, aga kliimakriis seab ohtu meie tulevased põlvkonnad. me peame olema eelkäijaks, eestvedajaks kliimakaitsel, olema suure nägemusega, olema maailmajagu, mis seisab oma väärtuste, inimõiguste eest nii kodus kui ka mujal maailmas täna on järgmine küsimus, kas uus komisjon, kas teie olete valmis täitma need ülesanded, neid väljakutsetega rinda pistma? sotsiaalse demokraatliku kriisiga võitlema, selleks on vaja julgust ja veendumust. me kuulsime teie suust siin ähm, küll selliseid väiteid, aga mitte kõigilt ja mitte kõigil teemadel. kas komisjon tõesti võtab vastu auahne kliimakaitseprogrammi? kas muutub põllumajandus ja kaubanduspoliitika? asi muidu ei toimu, sest rohelistest pealkirjadest ei piisa. meil on vaja auahnet sisu ja eh, tegevuskava ja see puudutab ka kaubandust ja põllumajandust kliimapoliitika jääb muidu poolikuks ja meil lihtsalt ei ole aega selleks. ja veel mõned probleemid. on enneolematu olukord, et üks kõige suuremaid IT-firmasid Euroopas, tema boss eh, saab eh, volinikuks ja seda ma portfell hakkab hõlmama eh, digitaalvaldkonda. jah, huvide konflikti küll eh, üritatakse pisendada, aga me arvame, et juba on tema portfellis see konflikt sees ja digiturg pidanuks temalt ära võetama. me ei saa lubada sellist huvide konflikti, see paneb ohtu meie maine Euroopa Liidu institutsioonide maine ja teine suur probleem on Ungari volinikuga. jah, andke edasi meie parimad tervitused härra Orbanile, kuidas keegi, kes esindab valitsust, mis kogu aeg õõnestab ja rikub Euroopa Liidu õigust ja väärtusi, kuidas eh, saab keegi selline hakata hindama neid riike, kes tahavad ühineda Euroopa Liiduga, kuidas nemad täidavad Euroopa õigust ja põhimõtteid, see on küüniline. ma arvan, et Euroopa vaimu ei kajasta miski asi paremini kui meie integratsioonipoliitika. see, et riigid tahavad ühineda Euroopa Liiduga, meie ühise liiduga, mis tugineb rahule, demokraatiale ja vabadusele. see on see, mis on meie jaoks niivõrd oluline Euroopas ja kuidas me siis nüüd mõõdame neid riike me eh, paneme neid oma nime muutma, aga, ja siis ütleme, et tegelikult nende püüdlused ei tähendagi midagi. ma arvan, et me tegime hiljuti piisavalt vigu selles valdkonnas ja ärgem lisagem neid vigu. president. Eh, president von der Leyen, me oleme pidevalt tõstatanud need küsimused, need ei tule teile uuena, aga just sel põhjusel me ei saa teid toetada me oleme valmis komisjoniga koostööd tegema selleks, et tugevdada Euroopa demokraatiat ja inimõigusi, selleks, et tegeleda kliimakriisiga ja tugevdada Euroopa integratsiooni. Teie ja teie kolleegium jah, teeb algatusi ja me tahame teiega väga koostööd selle nimel teha ja te leiate meie, meis konstruktiivse partneri, aga me ka kritiseerime teid, kui te ei täida meie ootusi ja te võite selle peale loota. ja kliima ju ei oota, sotsiaalne ebavõrdsus samuti ei, ei oota ja me loodame, et komisjon üllatab meid eh, väga paljuski positiivselt ja me loodame sellele. suur aitäh. Ide nimel palun kolleeg Bardella suur aitäh, lugupeetud president proua van der Leyen vasakult ja paremalt poolt debati käigus võis jääda mulje, et meil ei ole üksmeelt Euroopa tuleviku kohta, aga täna, head kolleegid, lõpuks valite komisjoni, mis tegelikult jätkab vana tööd. me oleme näinud viimastel nädalatel on volinike kohti vahetatud, see ei muuda aga mitte midagi, volinik on mees või naine, kes peab suutma äh, lahendada neid äh, bürokraatilisi keerdkäike, mille saladusi ainult Brüssel teab Te oleksite rahvaste huvide kaitsmise nimel pidanud aga läbi vaatama kogu süsteemi ning iganenud mudelist loobuma. vabakaubandus, ebaaus konkurents, lähedatud töötamine, avalike teenuste liberaliseerimine, föderaalne Euroopa ja muidugi mõista laksism rändekate küsimustes. Teie aga ei võta seda kuulda, jätkate tehnokraatliku piirideta ja hingeta masinavärgiga. mis puudutab Euroopa äh, Äh, eluviisi äh, voliniku koha kaitset, tuleb ütelda, et te olete järgi andnud ning tõenäoliselt saab sellest hoopis rännet edendav volinik. seeläbi ta teeb lõbu Euroopa rahvast ajaloolistele ootustele. Brexit peaks olema võimaluseks nõukogule aluslepingud lauale panna jällegi ning äh, luua Euroopa, mis oleks õiglasem, kaitsvam ning demokraatlikum. Juncker, von der Leyen, tegemist oli lihtsalt isikute vahetusega, sisuliselt ei muutunud midagi. suur aitäh, palun kolleeg Fitto. suur aitäh, lugupeetud president. täna me näeme järgmist. me kuulasime täna arutelu kuulasime seda, kuidas räägiti erinevatest äh, programmidest, algatustest, aga ometigi äh, ühest lähtepunktist oleme me mööda vaadanud Junckeri komisjoni poolt tehtu ning see on tegelikult äh, see, mille osas tuleb ütelda, et me ei ole rahul, aga komisjon viie aasta jooksul tegelikult oli niivõrd aeglane lahenduste leidmisele, et vahel, kui ta isegi jõudis nii kaugele, siis lõpuks pidi ta neid kohaldama probleemidele, mis olid juba süviti muutunud. samuti poliitika küsimus. eile tegi Prantsusmaa, Saksamaa ühe ettepaneku, millega muudeti jällegi kõike seda, mis varem tehti Junckeri komisjoni poolest ning sellele kõigele lisandub veel uus küsimus, mis samuti on väga oluline. erinevused, eh, mis viimastel päevadel on iseloomustanud kõiki poliitilisi kohtumisi ka Prantsusmaa, Saksamaa puhul. tegemist ei ole vähetähtsate küsimustega, me näeme, et kui omatakse teistsugust eh, lähenemist eh, NATO-le, siis tegemist ei ole sama asjaga, me peame ikkagi neid seisukohti selgitama me tahame, et siin komisjon äh, selgelt välja ütleks, mida ta arvab, tegemist on teemadega, mis puudutavad äh, samuti äh, uue komisjoni programmi, sellega lubatakse lahendada ära kõik suured probleemid, mis praegu on tekkinud, kuid olgem realistlikud, kuidas seda teha? õiglase ülemineku rahastu, kuidas seda siis teha? kuidas vähendada heitmeid? me ei peaks siin olema äärmuslikud keskkonnaküsimustes, vaid me peaksime vaatama, kuidas on võimalik teatud küsimustes kokku leppida. üheksa protsenti heitmetest toodetakse maailmas Euroopas, nelikümmend protsenti aga Hiinas, Ameerika Ühendriikides ja mida me siis nõuame tööstuspoliitika raames, milline on meie vastus äh, tööturule, milliseid lahendusi me pakume? mitmeaastane finantsraamistik Euroopa Liidu eelarve, sellega tahame kõike teha, me tahame Euroopa rohelist kokkulepet, põllumajanduspoliitikat ja muud, kuidas me seda suudame, kuidas me saame läbi eelarve kõigele sellele vastata? veel, siin tekib ka oht, et lõpptulemusena viiakse sisse süsteeme, millega karistatakse teatud liikmesriike, seda on juba varem tehtud. Nendes riikides aga valijad on ilmselge vastuse andnud taolisele Euroopa Komisjoni poliitikale. Nendes küsimustes on vaja meil selgust, kuidas komisjon reageerib, kuidas me tahame samuti rändeküsimust äh, lahendada Te viitasite kolmekümne seitsmele hukkunule ühe veoki kastis. jah, muidugi mõista, aga tegemist on ilmselge meie poliitika läbikukkumise kahekümne esimesel novembril kuuskümmend seitse ehm, immigranti sai Vahemerel hulka, tuhanded on hukkunud, milline on siis meie strateegia rändeküsimustes, milline on meie poliitika, kas me lubame lihtsalt suuremaid vahendeid eelarvest selleks, et me saaksime piirikontrolli parandada või siis üritame leida tegeliku ning vastutustundliku lahenduse, nii et kõik annaksid vastutust. ja samuti probleemid on ju seotud nende piirkondadega, kust immigrandid ära lähevad, mitte ainult sihtriikidega. meie fraktsioonil on teistsugune seisukoht, siin mingit saladust ei ole. aga meie lähenemine on igal juhul realistlik. Neis küsimustes, mida te käsitlesite järk-järgult. ja kindlasti meie omalt poolt reageerime ka, kindlasti oleme valmis äh, panustama ja parandama teie ettepanekuid ja ilmselgelt meie seisukohad saavad olema opositsiooni omad. suur aitäh, palun kolleeg Širdevan herr president frau von suur tänu meil on üks probleem äh, täna ja ka viimastel kuudel olete lubanud igasuguseid asju meile räägite investeeringutest kuni üks miljard rohelisse kokkuleppesse ja samas räägite tohutust investeeringutest ka äh, majanduse digitaalseks ümberkorraldamiseks ühiskonna ümberkorraldamiseks aga siin on vastuolu Äh, jah, kõiki neid lubadusi ei õnnestu äh, korraga lahendada ja kui samas te jääte vale kokkuhoiupoliitika juurde ka veel, siis te lihtsalt kaotate. Äh, kui riigid jälle investeerima ei hakka, siis midagi ei muutu. kokkuhoiupoliitika peab lõppema teistsugune Euroopa on võimalik, meie nägemus Euroopast samas on erinev jah, militariseerimisega, relvastumisega, välispoliitikas me midagi ei saavuta, on vaja lõpetada relvade eh, et, import, eksport ja desarmeerida. on vaja ka siduvaid sotsiaalseid norme kaitsta, ainult see kaitseb vaesuse eest keskkonnakaitse, ei ole vaja mingeid ilusaid lubadusi, vaid auahned poliitikat. üks koma viis kraadi temperatuuri tõus ja seitsekümmend protsenti on vaja heidet vähendada aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ja e, mis puudutab maksu, makse, siis ei ole vaja viidata OECD-le, vaid õiglaselt maksustada firmad ja kaotada maksuparadiisid ja välispoliitikatel ei tohi olla mitte tõrjumispoliitika, vaid meil on vaja äh, humaanset pääste- ja otsingumissiooni. Äh, vasakpoolsete fraktsioon Euroopa Parlamendis äh, on teile selliseks loominguliseks tugevaks opositsiooniks järgmisel viiel aastal iga päev me analüüsime teie tegevuspoliitikat komisjonis ja vaatame, et tähtis on, et kurss muutuks Euroopa Liidus meie kodanike huvides. suur aitäh ja nüüd palun äh, proua Began suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa Liidul on kohe vaja valitsust. me oleme liiga palju aega kaotanud, kodanikud ootavad vastuseid. kuulamiste käigus nägime me, et väga palju oli suuri huvide konflikte, liiga palju agasid, liiga palju kuisid. komisjonilt ootame me aga ainult jaasid ja äh, ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmisele ja stabiilsuspaktist kinnipidamine ja rohelistele investeeringutele ja ettevõtete kaitsmisele. tänu neile prioriteetidele olete te saanud meiepoolse toetuse, aga nüüd kodanikud ootavad selgeid juhiseid. tuhanded töötajad võivad jääda oma töökohast ilma, seda seetõttu, et äh, terase tootmisega on tekkinud probleeme. kasutagem siis äh, ka siin olemasolevaid äh, toetusfonde. kliimamuutused, tagajärjed Itaalias, me peame stabiilsuspakti muutma ning kasutama hüdroloogiasüsteemi muutmiseks olemasolevaid vahendeid igal juhul. Cinque Stelle omalt poolt hindab iga otsust eraldiseisvalt me ei anna teile lihtsalt äh, puhast valget tšeki kätte kõige tegemiseks. suur aitäh, palun äh, kolleeg Kaspari. lugupeetud komisjoni president, juulikuus te väga veendunult äh, esinesite ja ka täna väga veendunult tasakaaluka programmi esitasite meile jah, kolmkümmend aastat pärast müüri langemist on ikka olukord veel selline, et mõned liikmesriigid öö, kogevad korruptsiooni Euroopa Liidus ja mõned peavad kartma oma elu pärast, avalikustades rikkumisi. tähtis on, et kõikjal Euroopa Liidus ja ka mujal valitseks vabadus, demokraatia ja õigusriik ja selleks edu teile. ja nüüd julgeoleku teema, sellest te rääkisite aastaid, me oleme eh, lootnud Euroopas sellele, et USA garanteerib meie julgeoleku, aga enam kõikjal me ei saa neile tugineda. me peame eh, seisma hea selle eest, et kord oleks majas ka meie naaberriikides ja eh, et seal ei puhkeks kodusõjad, kus hukkuvad tuhanded inimesed ja lahkuvad oma kodukohast, me peame võtma vastutuse äh, ka nende alade eest ja ma toetan teie raskuspunkte siin. ja edasi kliimamuutused, jah, ma olen väga tänulik teile, meil on vaja tõesti rohelist kokkulepet, aga te ütlesite, et see ei tohi olla ühepoolselt roheline. inimestel on hirm, et kui need on need inimesed, kes elavad maapiirkondades või vabrikutes töötavad ja eh, kuidas kõik see nüüd kokku sobib tähtis on, et kõik aspektid koondataks ja muudetaks jätkusuutlikuks, ei tohi hirmutada inimesi, vaid tuleb kindlalt öelda, et meil on plaan olemas, meil on suund olemas, meil on plaanid tulevikuks ja ma olen selle eest teile väga tänulik ja väga hea, kui meil oleks kindlameelne ja avatud komisjon Euroopa Liidus järgmistel aastatel. suur tänu, poolteist minutit, kolleeg Panafebal suur aitäh, lugupeetud president, president von der Leyen. tänase hääletusega hakkab pihta uus äh, tööaeg. Need kohustused, millest te rääkisite, need lubadused äh, peavad leidma konkreetse elluviimist, äh, meetmed tuleb võtta selleks, et parandada kodanike elu. olgem nõudlikud ning kontrolligem, kuidas programmist kinni peetakse samuti on meil vaja kõrgemaid ambitsioone viimastel eh, valimistel me nägime natsionalismi tulepuhangut, aga kodanikud ikkagi veel usaldavad Euroopa eh, projekti. tegemist on aga viimase võimalusega ning me peame nende ootustele vastama. president von der Leyen, volinikud, lubage mul eh, parafraseerida ühte kuulsat Itaalia lauset, kuidas teha Euro-, kas me teeme Euroopat või siis hukkume kestlikkus, kaasatus, sotsiaalne õiglus, need on meie jaoks olulised, me peame otsusekindlalt ning eh, töötama selle nimel, et tagada kaasatus ka nii sotsiaalsetes kui keskkonnaküsimustes. samuti peame hoogustama Euroopa konkurentsivõimet, looma uusi töökohti ning kaitsma planeeti, mitte keegi ei tohi aga siin maha jääda selleks on meil vaja uut majanduslikku valitsemist meil on vaja kaasata sotsiaalne keskkonna äh, kestlikkus kõikidesse meie programmidesse. meil on vaja samuti selget äh, ning äh, adekvaatset eelarvet, sellest tulenevalt Sotsialistdemokraatide fraktsioon on valmis oma osa tegema, me oleme valmis töö, koostööd tegema kõikides olulistes küsimustes, seda iga päev, esindame Euroopa Liidu kodanikke ja peame tagama, et Euroopa Liit suudab tagada neile kõige parema tuleviku üldse. suur tänu, härra Journey, palun poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president me oleme täna juba päris palju rääkinud erinevatest küsimustest. Teie saite mõni kuu tagasi toetuse siit. Äh, kuulamised toimusid, kuulasime ka volinike üle ning äh, vahetasime arvamusi. ma ei hakkaks nüüd lisaküsimusi esitama, aga võib-olla teeksin ühe märkuse. nagu kõik siin, äh, ka meie teame, et Euroopa on muutumas, mina kuulun nende hulka, kes teavad, et see koda äh, siin ei ole igavene, me peame hoolt kandma oma kodanike eest ja Euroopa institutsioonide eest, kui tahame Euroopat säilitada. meie komisjon, tulevased volinikud äh, on nimetatud demokraatliku protsessi alusel. sellest tulenevalt olete et Euroopa poliitikud, mitte Euroopa Komisjoni ametnikud, meil on vaja, et avalikke poliitikaid keegi esindaks ning siin pöördun tulevase kolleegiumi poole. meil on vaja, et te oleksite meie poliitikate esindajaks meedias, oleksite selgeks vastuseks meie kodanike muredele äh, ning äh, kehastaksite seda, mida eurooplased tahavad meilt meil on vaja Euroopat, mis tulemusi pakuks, mis arvestaks oluliste prioriteetidega. viimati, kui äh, teie esimene ametiaeg äh, algas, juba ütlesin seda, tegelikult ma ei saa roheliste seisukohtadest aru äh, praeguse komisjoni osas. meil on kõige progressistlikum komisjon üldse, kõige rohelisem üldse kõikide komisjonide ka kõikide teiste komisjonidega võrreldes, ma ei saa aru tei-, roheliste argumentidest, aga igal juhul suur aitäh kõikide arutelude eest, aitäh nende prioriteetide eest, mis te olete paika pannud ja muidugi mõista, meie toetame teie komisjoni. The... suur tänu, enne kui annan kolleegid järgmisele kõnelejale sõnajärje, siis ma tahan olla paindlik siin kõne jagamisel, aga me oleme juba saanud vaba mikrofoni vooru kaks ta-, kaksteist taotlust, tahan anda võimalikult paljudele kolleegidele sõna. ma ei ütle seda praegu teile, härra Schmidt, sest te saate üheks minutiks äh, sõna, aga olgem palun eeskujuks teistele. tahan alati rääkida vähe, aga äh, sisukalt, äh, proua äh, juhataja äh,. tere hommikust, kolleegid äh,, Šoti Äh, rahvusparteina me toetame teie äh, volinike kogu töösse asumist täna. kolleegid, pean ausalt ütlema, et maailm näeb hoopis teistmoodi välja, kui te vaatate, et teie riik äh, teie demokraatliku tahte vastaselt eemaldatakse sellest perest, vaadake mitte detaile, vaid suurt pilti. aga doktor von der Leyen, meil on vaja uut dünamis-, dünaamikat Euroopasse ning äh, tegelikult komisjoni on kirjeldatud kui kauge ja äh, paindumatu ja äh, reaalsusest kaugeneva, aga loodetavasti teie muudate reaalsust äh, Euroopa Liidus. olen kojas pidamas viimast kõnet, olen Westminder, Westministerisse kandideerimas äh,. probleemid ei alga mitte meie kojast, vaid Westministrist, kui mind valitakse, pean siit lahkuma, aga pidagem meeles, et Euroopa äh, on äh, seda generatsiooni õnne, õnnistanud, äh, see on suurepärane saavutus kõikide oma vigadega, ärgem unustagem, milline suurepärase projekti osa te olete. see ei ole täiuslik, aga ärgem võtkem seda iseenesestmõistetavana ja öö, äh, meie kogemus näitab, et midagi muud on ka võimalik. Šoti rebitakse Euroopa Liidust välja meie tahte vastaselt, me tuleme tagasi ja loodame teie peale, aitäh! For... ja nüüd üheks minutiks kolleeg Borghia, palun. attendono la nuova Commissione europea, ma le sfide per essere vinte necessitano di credibilità kõik, millest uus komisjoni president rääkis, te ütlesite, et te tahate kolmekümne protsendi võrra tõsta kulutusi välispoliitikale, aga lihtsalt ei piisa sellest, et maksumaksjate maha, raha loobitakse siia-sinna äh, ning maha suruda erinevate liikmesriikide erinevaid seisukohti Barbados, Fidži saared, kliimaküsimused, Timmermans tahab, et Euroopa oleks siin tšempioniks, aga kui teised ei tee ka kõike, siis lõpptulemusena see lihtsalt kahjustab meie enda ettevõtteid. komisjon kasutab erinevaid näitajaid äh, selleks, et hinnata, kuidas valitsused toimivad liikmesriikides, kas nad, valitsused neile meeldivad või mitte, aga kuidas te plaanite üldse olla kaasav komisjon, kui te tegelikult keeldute äh, tunnustamast äh, tuhandete kodanike arvamust. palju edu teile, sellepärast et teil läheb seda tarvis. härra Siile üheks minutiks, palun austatud juhataja, te leidsite tasakaalu väga raskes olukorras. komisjoni volinike ametid olete te väga hästi ära jaganud, tegemist oli väga raske ülesandega iseenesest. aga te saate loota ka paljude liikmete toele eh, ECR fraktsioonis ning tulevikus saate te seda samuti loota, kui keskkonnapoliitika eh, meie konkurentsivõimet üleilmselt ei rakenda, ei haava. tegemist on geopoliitilise eh, komisjoniga ning eh, ühe riigi juht ütles seda just hiljuti intervjuus ka. geopoliitilise komisjoni tegevus tekitab probleeme, kui me oma transatlantilise koostöö äh, jätame kõrvale ja äh, hakkame koostööd tegema idaagressiivse riigiga, kes äh, just anastas ühe teise riigi territooriumi, sellepärast nad otsustasid läände minna, siis see tähendab ainult ohtu, olgem palun ettevaatlikud oma töös. aitäh ja järgnevalt kolleeg Haasekamp üheks minutiks. austatud juhataja, huvitav on praegu see, et me ei tohi inimestena minna keskkonna vastu energiasiirdes, me näeme seda, või siis ka Äh, kui me lubame pestitsiide või GMO-de kasutust. Äh, oluline on see, et Euroopa volinikud oleksid sõltumatud äh, suurkorporatsioonide huvidest. kuidas on see võimalik, et praegusel hetkel on inimesi siin, kellel on hargmaistes ettevõtetes, näiteks Bayer Monsantos või maagaasitootjate juures finantshuvisid? Need on ettevõtted, kes miljoneid annavad välja, et moonutada Euroopa poliitikat nii, nagu neile sobib see. või siis kliimavolinik volinik äh, härra Timmermans, kas äh, te olete öelnud, et äh, mõningad asjad on vajalikud, et kliimamuutusi takistada. Need asjad on juba ammu teada-tuntud ja küsimus on, miks ei ole komisjon teinud piisavalt kliimakriisi ja elurikkuse suurendamise osas? suur tänu. üheks minutiks palun, härra Sintšitš aitäh, proua von der Leyen, te kiitsite siin oma volinike kogu väga kiitvate sõnadega, paljud erinevad volinikud, kes on erinevate vastutusalade eest vastutavad ja tahate te saavutada suurepärasust, ütlete teie. ja mina küsin Horvaatia perspektiivist seega, et mikspärast te andsite Horvaatidele sellise portfelli, sellepärast et Horvaadi Äh, ühiskond on, Horvaatia ühiskond on kaotanud üks miljon inimest. Äh. Slavoonias oleme me viimase kuue aasta jooksul kaotanud praktiliselt iga neljanda kooliõpilase või tudengi, kes on välja rännanud. Äh, minu arust ei ole üldse mõistlik, et äh, praegu on volinikukandidaat äh, inimene, äh, peab hoolitsema teemade eest, millest ta mitte midagi üldse ei tea. võib-olla teie perspektiivist näevad asjad jah, teistmoodi välja. sest tegelikult olete te Horvaatia establishment'ile andnud kätte juhtnöörid aga inimesi voolab niivõrd palju välja ja kui see tendents jätkub, siis on meil ainult poliitikud ja pensionärid järgi ühel päeval. kui Austria teeb uksed lahti, siis äh, lähevad inimesed sinna massiliselt. kuidas üldse demograafiliselt see riik ellu jääb, on mu küsimus. Äh, kolleeg Haliki, palun, pooleteist minutiks. austatud äh, juhataja, head kolleegid, Poola delegatsiooni nimel Rahvaparteis aga ka Poola Euroopa-meelse enamuse nimel äh, oleme me väga lootusrikkad, oleme pannud palju lootusi teie komisjonile ning teie poolt äh, välja valitud äh, kolleegidele inimesed Euroopas muretsevad kliima pärast, seetõttu on keskkonnakaitse väga tähtis, aga rahvatervis on täpselt sama tähtis ja seetõttu on mul hea meel, et teie olete seisnud selle eest eh, või lubanud eh, siis vähiga tõhusamalt võidelda. Eh, samuti on meie ees väga tähtsad majanduslikud ülesanded ja selle jaoks on vaja vastavat eelarvet ka. tahame pigem suuremat ja mitte väiksemat eelarvet, et luua uusi töökohti, et innovatsiooniga edasi minna, et majandust edendada ning ka haridusvaldkonda Euroopas tugevdada. ja siis on ka veel midagi väga põhimõttelist, millest te olete ikka ja jälle rääkinud, Euroopa äh, komisjon on õigusriigi aluslepingute järelevalvekoer ja mitte keegi ei tohi olla seadusest kõrgemal, kõik äh, valitsused peavad olema võrdsed ja seetõttu soovime teile ka väga äh, ühtset lähenemist nendesse küsimustesse, loodetavasti seisate te selle eest, et mitte keegi neid väärtusi küsimärgi alla ei sea, suur tänu teile ja edu! pooleteiseks minutiks järgnevalt kolleeg Stanitšev. suur tänu teile, juhataja, äh, austatud äh, presidendikandidaat, äh, tulevased volinikud. täna saate te palju laiema ja konsolideeritud toe sotsialistide fraktsioonilt kui juulis. kolm põhjust on selle taga. esiteks, proua president, te tegite väga tugevaid lubadusi ja võtsite väga äh, tõsiseid poliitilisi äh, vastutusi Euroopa Liidu poliitilise muudatuse eest. muudatus, mis on äh, nii keskkondlik, sotsiaalne kui majanduslik. kõige progressiivsem poliitiline tegevuskava on juba laual ja peame seda toetama aga meie, sotsialistid, äh, oleme väga valvsad ja nõua, nõudlikud selles osas, mida te tegema hakkate. ja esimene proovikivi on siin MFF, sest ilma rahata ei ole võimalik poliitikat teha teisest küljest meil on tugev sotsialistidest volinike eh, kogu ja neil on visiooni ja energiat eh, midagi ära teha. ning komisjoni ei saa näha ainult Rahvapartei kantsina, kus üks partei dikteerib poliitikat, tegemist on poliitikate ja poliitiliste jõudude tasakaaluga. kolmandaks, eh, aga mitte vähem tähtsana, Euroopa kodanikel ei ole enam kannatlikkust. Nad tahavad, et midagi tehtaks ära viimastel Euroopa valimistel oli rekordarv osalust, aga äh, nendel rekorditel on piirid peal, nii et palun tänasest päevast alates hakata, hakake tegutsema, sest viis aastat on vaid aega, aitäh. poolteist minutit järgnevalt proua Vooden. Sorry proua von der Leyen, äh, volinikud, äh, tänasesse päeva jõudmine võttis aega ja see tõi kaasa kompromisse paljudele, aga Euroopal on nüüd aeg hakata tööga edasi minema ning äh, eurooplaste hüvanguks seadusi looma. proua von der Leyen, ma imetlen teie ambitsioonikat lähenemist soolised tasakaaluga meeskonna loomisel. viimasel hetkel jäi küll veidi vajaka, aga tippametnike hulgas ei ole Euroopas kunagi olnud sellist tasakaalu, suur aitäh, et olite meelekindel ja tahtsite, et see aset leiaks. nüüd olen ma kindel, et kõik Euroopa institutsioonid peaksid ja ka ettevõtted peaksid oma juhtimises samasugust lähenemist äh, lahendama. meil oleks vaja samasugust äh, lähenemist ka kõikides institutsioonides kahju on näha, et Briti volinikku täna teie hulgas ei istu, aga meie infantiilne valitsus on äh, meie rahva kuvandit äh, õõnestanud, aga kinnitan teile, et viimane mõistlik britt äh, siin hakkab seda väikest probleemi parandama ja ootame teie toetust selles osas Äh, meie kohtumisel, kui me toetasime teid äh, presidendikandidaadina, ütlesite te, et te Euroopa-meelsetega äh, Briti saartel konsulteerite Brexiti osas ja loodan, et see kohtumine leiab aset üsna pea. väga palju on tänase Euroopa ees väljakutseid, aga ka optimismiks on põhjust, et te olete väga õigesti prioritiseerinud kliimaalase hädaolukorra, rände ning digitaliseerimise küsimused ootan, et meie koja ette jõuab äh, demokraatlikuks äh, analüüsiks äh, seaduseelnõu, eelnõu järel, et Euroopat paremaks paigaks muuta. proua von der Leyen, ma loodan, et ma ka viie aasta pärast istun siin kojas, et näha teie töö tulemusi. nagu öeldud, tegemist on suurepärase projektiga Euroopa näol ja te peaksite kõik seda väärtustama. üheks minutiks proua Del Bosco-Field cette démocratie européenne encore jeune. Euroopa noor habras demokraatia ei ole veel täisikka jõudnud, kindlasti ei ole tegemist föderalistliku demokraatiaga. liikmesriigid nimetavad volinikud ning sellest tulenevalt Ungari, Poola saatsid endale ustavad volinikud, olgugi et nende vastu rikkumismenetlused alustatud, sellepärast et nad on rikkunud meie väärtusi ja õigusriiku Ungari esindaja peab kaitsma Euroopa Liidu põhiõigusi nendes riikides, kes soovivad liituda kui hirmus äh, olukord. Äh, komisjon on äh, lubanud kaitsta õigusriiki, põhivabadusi, kas te tõepoolest suudate reageerida, olgugi et liikmesriigid avaldavad survet ning valitsustevahelisel menetlusel on endiselt um, suur roll? kas te suudate kaitsta Euroopa väärtusi, mitte täita liikmesriikide käske? parlament täitis oma rolli, lükkas tagasi liigsete huvikonfliktidega kandidaadid, me peame silmas äh, liikmesriikide kaitset ning äh, väärtuste kaitset, nüüd peate ka teie julged olema. Teie, teil on ka äh, demokraatia, demograafia portfell, meie jaoks on see oluline, proua Suitsa, volinik on samuti vastutav Euroopa tulevikukonverentsi eest aga ta keeldus äh, teatud teooriate äh, lahti ütlemast. kas te olete valmis feministlikku kaasavat ja põhivabadusi tagavat Euroopat tõesti looma? proua, teile tahetakse esitada sinise kaardi küsimust. proua Delbos, härra Otros tahab küsida, kas olete valmis vastu võtma? No, yeah? kas te ütlesite jaa või ei? jah ei. ma olen segaduses, ütleb juhataja, kas te võtate vastu selle, et see ei ole teil kohustuslik? jah, olgu. härra Fotoš, palun, teil on sõna Okay, did... Läheme edasi, palun, ütleb juhataja, tõesti, tõmbame selle mõtte maha, lähme edasi. aitäh naerupahvaku eest, see aitab, ütleb juhataja. nüüd üheks minutiks äh, härra Kroa, palun. suur tänu teile, juhataja. me võtame teadmiseks, et äh, see komisjon äh, järgib vasakliberaalset poliitilist päevakava. see, ta ka rahvuslike valimistulemuste äh, taustal, mis tegelikult konservatiivsemat äh, joont ajaksid. kliimakaitse küsimused, äh, küsimus, kas üks kraad on soojem saja aasta pärast, no tegelikult meie valijad nende asjade peale üldse ei mõtle küsitluste järgi, nad muretsevad rände, oma töökohtade turvalisuse ning riikide tuleviku pärast. me arvame, et see komisjon järgib äh, seda, mis äh, siinses kojas enamus tahab, aga kahetsusväärselt ei ole see see, mida inimesed Euroopas tahavad. ja sellepärast me väga kriitiliselt jälgime teie tegevust ning me ütleme ka, et me ei taha kõrget preestrit vasakliberaalses äh, kojas, vaid me kardame praegu paraku, et komisjon muutub just selliseks, mida inimesed ei taha, aitäh. järgnevalt kolleeg Epnik üheks minutiks. austatud juhataja. Euroopa roheline kokkulepe on äh, selle volinike kolleegiumi suur eksperiment. kaks tuhat viiskümmend aastaks peab olema Euroopa kliimaneutraalne, küsimus on aga selles, mida see kõik maksab seda küsimust ei ole me nüüd äh, üldse kuulnudki paraku, kuigi me kaks tundi juba räägime sel teemal. olen lugenud äh, komisjoni ettepanekuid ja dokumente, äh, tundub, et tegemist on justkui piibliga ning seal öeldakse ka, et kümme kuni viiskümmend miljardit eurot aastas tuleb maksta selleks, et seda saavutada ja nüüd kahekümne aasta pärast tähendab see üksteist äh, tuhat viissada miljardit, äh, ütleb kõneleja, see on äh, kordi suurem kui SKT Saksamaal, teate ju, kuidas olukord välja näeb, nii et küsimus on, et daamid ja härrad, kes selle eest maksab? ma ei kuulnud, et keegi oleks vastu olnud midagi. kas ma ütlen teile, mis see saladus on? saladus on selles, et kodanik maksab selle eest, kodanik saab suuremad arved, elektriarved, äh, küttearved ja tema peab seda maksma. ning juba Hollandis on praegu näha, et äh, on kliima vastuhakud äh, nii talumehed kui ka tavainimesed protestivad, sellepärast et nad ei jaksa enam maksta oma arveid, nii et ootame teilt nii mõndagi. suur tänu, kolleeg Epping, sinise kaardi küsimus on teile, proovime uuesti. kolleeg Kokala tahab küsida, kas olete valmis vastu võtma? jah, olen küll, palun, kolmkümmend sekundit on teil kõneaega. härra Epping, te viitasite äh, Euroopa rohelise kokkuleppe äh, maksumuse kohta aastaks kaks tuhat viiskümmend. viimased äh, uuringud ja teadustulemused näitavad, et kliimategevusetus aastaks kaks tuhat viiskümmend läheb maksma triljoneid. kas te teate, mis maksab, kui me ei lähe edasi Euroopa rohelise kokkuleppega? Eh, eh, suur tänu. Eh, parim oleks, kui see rohelist kokkulepet tuleks muuta ja mitte edasi minna sellisel kombel, ma arvan, et tuumaenergia juurde peaksime jääma. see on oluline energiaallikas, see on kliimasõbralik ning ma tean, et parlamendis ei ole paljud seda meelt, aga see on tõesti tähtis. ja ka maagaasist tuleb kinni pidada Hollandis loobutakse praegu maagaasist samm-sammult, see aga maksab palju raha ja äh, maagaas on äh, tooraine, mis on kliimasõbralik. samuti tuleb ka biomassiga äh, lõpparve teha, biomass ei ole roheline, nii nagu rohelised ütlevad ja paraku kõnelejad katkestatakse. kolleeg Arvaniitis üheks minutiks annab juhataja sõna. suur tänu. Teile juhataja, jah tõesti väga hea ettekanne siin komisjoni poolt, te lubasite meile tegelikult kõike võimalikku, aga tähtis on ka konkreetsed huvid ja konkreetsed poliitilised avaldused siin kokku võtta. Te ütlesite äh, Euroopa militariseerimine, äh, te ei rääkinud üldse töövõtjate õigustest, äh, korruptsioonist või ka huvide konfliktidest. Te ütlesite, et Euroopa eluviisi tuleb toetada, meile ei ole see vastuvõetav. ja teie partei ütles, see tähendab, härra Weber ütles, et Rahvaparteil on nüüd äh, komisjoni president, äh, meil on tegelikult aga vaja mingit sulamit, äh, meil on vaja koostööd teha, meil ei ole vaja mingisugust konflikti, soovin teile palju edu. ja nüüd kolleeg Shinjoshi üheks minutiks, palun. suur tänu teile proua juhataja, pärast rasket äh, ülesannet volinike kogu moodustamisel ja negatiivseid ähm, meetodeid äh, tippkandidaatide süsteemist äh, väljumiseks ja kõrvaleheitmiseks ütleme teile palju õnne volinike kolleegiumi koostamisel ning väga ambitsioonika programmi taha seadmise eest aga selleks, et teie mandaadi jooksul edukaks osutuda, peab olema kaks tingimust täidetud. esiteks arvan ma, et te peate saama tagasi Euroopa kodaniku usalduse, tugevdades Euroopa institutsioone, sealhulgas Euroopa Parlamenti. ja ma arvan, et hea algus oleks siin hakata uurima mõningaid ettepanekuid, mida härra Weber eile esitas ja teine asi on poliitika ja tegevused, sotsiaalset sammast tuleb tugevdada, mitte ainult miinimumpalka, aga äh, Euroopas tuleb lahti saada palgaerisustest, kliimamuutused ja äh, õigusriik vajavad äh, kaitset ja tegutsemist ja te peate ka nendele küsimustele vastama, et populistide ja euroskeptikute legitiimseid küsimustele vastata, aitäh! juhataja ütleb, et head kolleegid, meil on viisteist inimest, kes on vaba mikrofoni voorus sõna soovinud ja olles õiglane nende suhtes, kes tahavad siia nimekirja veel lisaks äh, juurde saada, paneme praegu nimekirja kinni, sest mõned on muidu pettunud. nüüd saab kolleeg Muresson sõna, palun. suur tänu teile, juhataja. president von der Leyen, äh, tule, tere tulemast tagasi koja, siia kotta ja palju edu hääletuseks täna. head kolleegid, me oleme kõik ühendunud eesmärgis tagada parim poliitika inimeste jaoks. detailides me eris, erineme, aga meie eh, koja ja komisjoni koostöös peab see sündima ja üks eh, eeldusi on järgmise seitsme aasta eelarve nendeks asjadeks parlament ootab selles valdkonnas järgnevat. oleme näinud, et Euroopa inimesed tulevad hääletama äh, põllumehed, tudengid, VKE-d, inimesed, kes ootavad, et rohkem tehakse julgeoleku nimel ära, rohkem tehakse kliimamuutuste vastu ära. me ei saa teha vähema vahendiga rohkemat. kui Euroopa peab tegema rohkemat, siis see peab ka kajastama Euroopa Liidu eelarves. ja parlamendi positsioon on siin selge, värsked prioriteedid tähendavad värsket raha. palun äh,, proua Vorderlaen, veenge liikmesriike, et nad peaksid investeerima sinna, kus nad asju lubavad, esimene asi. teiseks, kuhu peame investeerima, peame tasakaalu uute ja vanade prioriteetide vahel tagama. sidusus, põllumajandus, lihtsalt sellepärast, et nad on olnud äh, kümnendeid meie prioriteetide osas, ei tähenda, et nad on vananenud, me peame sinna ka investeerima. aga investeerida on vaja ka kliimasse, digitaalasjandusse ja nii edasi ja ajastus. eelarve on tähtis, aga äh, küsimus on kiireloomuline, töötame koos, et et detsembri ülemkogul saavutada ühtne arusaam selles osas, mida me Euroopalt ootame ja mida me eelarvelt ootame. ärme hakka väikeste aruteludega numbrite teemadel pihta, sellepärast et need lõhestavad meid. kõigepealt poliitiline kokkulepe selles osas, mida me ootame ja siis edasi äh, e-ootuste juurde investeerimine. me ootame koostööd sellel teemal, aitäh. proua Dalli, palun poolteist minutit suur aitäh, ma tunnen head meelt, et, et täna hommikul räägime komisjoniga, kes on lubanud prioriteedina käsitleda ka Euroopa rohelist kokkulepet, aga Euroopa roheline kokkulepe ei tohiks jääda ainult sõnadeks, vaid sellest peab saama reaalsus, millega me muudame kodanike elusid igapäevaselt, ükskõik kui suures või väikses liikmesriigis nad ka ei ole ma räägin siin dekarboniseerimise programmist ning meie tööstuste muutmisest eh, selleks, et tõsta ettevõtete konkurentsivõimet. Euroopa roheline kokkulepe peaks muutma mm, sügavuti seda, kuidas me äri ajame ja kuidas meie tööstus toimib. see peab muutma meie tegevusviisi, seda, kuidas me aitame oma praegustel töötajatel uusi oskusi omandada ning kuidas me tulevikutööstust loome meie tööstus ja ettevõtted äh, on aru saanud, et üleminekut on vaja, nad vaatavad institutsioonide poole selgete äh, suuniste saamiseks. uus äh, Euroopa roheline kokkulepe on võimaluseks tagada seda, et meie majandusmudel arvestaks oma poliitikates kõige haavatavamate ning töötajatega samuti eh, suhted naaberkontinentidega, Aafrikaga on olulised, peame tugevdama partnerlusi ning eh, pakkuma puhtamat energiat. meie kohustuseks on kaitsta kõikide kodanike sotsiaalset heaolu. me oleme valmis koos komisjoniga töötama ning eh, soovime olla partneriteks üleminekus, selleks et näidata konkreetselt kodanikele, ükskõik kus nad ka ei viibiks, et Euroopa Liidu projekt on täiesti elus ja toimiv suur aitäh, härra Asmani, poolteist minutit, palun. jah, suur aitäh, lugupeetud äh, president. Euroopa Liidu ees on tohutud väljakutsed lähiaastatel. osad neist on lausa ohud, teised on võimalused. me ei saa aga mitte reageerida neile väljakutsetele, meil on vaja uuendada Euroopat Euroopa Liidu valimiste käigus kuus kuud tagasi me nägime, et kodanikud on oma usalduse meile andnud, meile kõigile ja nad ootavad meilt konkreetseid tulemusi. see on põhjuseks, miks Euroopa Komisjon peab nii kiirelt kui võimalik tööga pihta hakkama, nii et me saaksime oma lubadusi täita ja luua tugeva Euroopa Liidu, mis meie liik-, inimeste jaoks toimiks. ülesanne ei ole mitte väikeste killast meil on vaja kliimamuutustega toime tulla, meil on vaja tagada stabiilne majandus, me peame olema innovatiivsed, samuti digitaalagenda, kuid samuti peame kaitsma õigusriiki. rändeküsimust ohjama ning tagama selles ebastabiilses maailmas julgeoleku ja turvalisuse. me ei saa alati lootma jääda oma vanadele liitlastele ning sellest tulenevalt kutsun üles uut komisjoni eh, koos töötama selleks, et uuendada Euroopat ning leida vahendeid selleks, et Euroopa Liidu tulevik oleks jõukas. lugupeetud president, koos teie meeskonnaga ning äh, uhkusega näen, et teie juhite seda, loodan, et me saame koos alustada tööd Euroopa uuendamise nimel. härra Eickhout, palun suur aitäh, lugupeetud eh, president, aitäh nende prioriteetide eest, tundub, et need on õiged. me oleme valmis koos teiega nende prioriteetide kallal töötama, aga samuti on selge, et meil on omad mured. Ska Keller rääkis neist juba, õigusriik, siseturu sotsiaalne mõõde, kuid samuti põgenike inimlik kohtlemine nii Euroopa Liidu sees kui väljas Need on meie mured ja see on ka põhjuseks, miks me ei anna teile vabu käsi aga me oleme valmis rohelistena teiega töötama rohelise kokkuleppe kallal, digitaaltegevuskava eh, kallal ja nii edasi. ja ma olen veendunud, et me suudame seeläbi eh, isegi minna kaugemale, kui eh, need suurepärased sõnad lubasid, mis me täna siin kuulsime, aga me peame muutma oma eluviisi siin planeedil ning meie sooviks on selles suunas Euroopas edasi liikuda. me oleme valmis töötama seadustega, mis seda lubavad, me ootame teilt tegelikke samme, kliimaseadus näiteks. järgmine aasta saab olema viimaseks võimaluseks, kus meil on võimalik ambitsioone tõsta, enne kui Pariisiga pihta hakatakse. kasutagem seda momentumit ära ja me oleme valmis edasi liikuma siin. suur aitäh, üks minut, härra Annemans. zowel met Juncker als met lugupeetud president, head kolleegid, nii Junckeri kui van der Leyeniga, et selle parlamendi enamus on jätnud, on pannud komisjoni etteotsa päris kurva kuju see peaks kuidagi varjama seda, et proua von der Leyen on keskvasakpoolse komisjoni eesotsas, mille projektiks on tsentraliseeritus. samas teenivad nad mitmepoolsuse religioosseid huve siin räägitakse Euroopa Äh, rahvaste vabadusest ja ma loodan, ja ma ütlen, et meie omalt poolt võitleme sellise koalitsiooni vastu kogu jõust. Äh, proua Kanko, tegemist on koalitsiooniga, mis äh, püsib või mitte, Ühendkuningriik üritab lahkuda, Euroopa eluviis on surve all, Türgi oht on täiesti olemas. usaldus Euroopa Liidu vastu on kadumas, reforme on vaja. me nõuame, et komisjon jõuaks tulemusteni. Te peate kõvasti pingutama selle nimel, et ühendada killustunud Euroopat ja tagada toetus äh, tegevuskavale, eriti mis puudutab Euroopa eluviisi kaitsmist ning äh, lahenduste leidmist sisejulgeolekule, rändele ning majandusele me peame olema inimõiguste osas äh, eeskujuks, peame äh, töökohti äh, looma, kaitsma keskkonda ning tagama samas konkurentsivõime Euroopale. see on küll väga palju, aga ma loodan, et seda paljut on võimalik saavutada. tegemist on suurepärase hetkega naine valida komisjoni etteotsa. mitte kunagi ei saa uut maailmakorda olema, kui me kõik ei ole selle osaks. ma loodan, et Teie seda teete ja teie meeskond näitab meile igapäevaselt, et teie olete õige naine selle ametikoha jaoks ja ootan pikisilmi koostööd teiega. härra Kuzma, üks minut. proua von der Leyen, see komisjon ei vasta Euroopa Liidu projektidele. kõike, mis on halvasti, seda ei muudeta ja kõike, mida ei muudeta, läheb üha hullemaks jätkatakse kasinuspoliitikaga, majandusvoliniku nimetamine, asepresidendi nimetamine näitab seda selgelt. meil on vaja üle saada ka kasinus paradigmast. ühtekuuluvuspoliitika leiab aga kärpimist ja uus komisjon juba on ütelnud, et ta toetab seda. Te nõuate uusi vahendeid uute poliitikate jaoks, aga te pole neid poliitikaid veel korralikult tutvustanud. tundub, et on tegemist ilusate sõnadega, aga tulemused on väikesed. me peame aitama liikmesriikide struktuurireforme läbi viia, aga te teete seda selleks, et kasinusmeetmeid toime tulla, millega veel ei ole toime tuldud siin ei ole mingit lootust muutustele. ja ilmselgelt mitte miski seda koda ei motiveeri midagi tegema. suur aitäh, proua Harris, palun. I would like to thank the... tahaksin tänada komisjoni presidenti selle eest, et äh, selgitas oma seisukohti, ma tahaksin tõesti ütelda, kuivõrd kurb on see Brexiti lugu Äh, võib-olla teile, aga äh, Te küll alustate nüüd äh, menetlust meie vastusest, et meie ei ole volinikukandidaati nimetanud, aga mis mõttega? me oleme me näeme, et ekstremistlikud föderalistid ainult täidavad kohustusi, keegi rahva eest ei võitle. meid aga see ei huvita. minu riigi otsus näitab, et me tõepoolest lahkume Euroopa Liidust. ja pidage meeles, kui me tekitame liiga palju probleeme teile, siis võite meid alati varem välja visata um,. Um, Harris? Ah. proua Harris, võib-olla see üllatab teid aga ka mina olen äh, jäämise toetaja. ja teiseks, kas te härra Smitsi sinise kaardi küsimusega nõustute? jah, palun kolmkümmend sekundit. suur aitäh. tahaksin proua Harrise poole pöörduda ja tahaksin äh, viidata, et teil on äh, õiguslik kohustus, sellepärast et me põhineme äh, Äh, ju õiguslikul korral Euroopa Liidus nimetada volinik ja teil on vastutustundetu valitsus lihtsalt. meil on omad äh, privileeg-, privileegid, aga kas te ise olete valmis loobuma oma palgast äh, ning toetustest, kui te samas, kui te ei taha volinikku ju nimetada? Also... Ühendkuningriigi seaduse kohaselt me ei saa seda teha valimiste ajal nii et seda esiteks ja teiseks me peame ju ka Briti avalikkusele aru andma. me ei vasta Euroopa Liidu seaduse eest ning kaks tuhat kuusteist tegime selle väga selgeks, kui hääletasime Euroopa Liidust lahkumise poolt, sõõr. poolteist minutit, proua Montserrat. presidenta von der Leyen lugupeetud president, president von der Leyen, me soovime, et komisjon jätkaks tööd tugevama, ühtsema, kindlama äh, tugevama Euroopa nimel äh, soovime tööhõivet, majanduskasvu, õigusriiki ja see kõik peab võimaldama meil võidelda natsionalismi, populismi vastu, mis meid ähvardab. peame samuti kaitsma oma välispiire, kaitsmaks ennast terrorismi eest ning kaitsmaks demokraatiat kogu maailmas. meil on samuti vaja kasulikumat Euroopat kõigi kodanike jaoks. me tahame, et uus komisjon oleks kasulik pakuks noortele võimalusi, samuti ettevõtetele, VKE-dele, looks tööhõivet, sellepärast et tööhõive on kõige parem sotsiaalpoliitika üldse, mis väldib ka kelle, eh, kellegi kõrvalejätmist, samuti ebaseaduslik eh, sisseränne, meie vana kontinendi vana demograafia, maaelu probleemid, põllumajandus, loomakasvatus, kalandus, tuleb olla endiselt ambitsioonikas ka kliimamuutuste vastases võitluses, kaitsta planeeti meie peame olema ka tehnoloogilise revolutsiooni eesotsas, eh, mis peab viima konkurentsivõimelisema Euroopani. seeläbi Euroopa muutub lähedamiseks õiglasemaks eh, ja üksikisiku keskmiseks. meil on vaja olla kodanikulähedasemad, demokraatlikumad ning koos, koos suudame me luua kõige suurema rahu ja õigluse ala Euro kogu maailmas uus komisjon ja teie loodetavasti olete selle kõrgusel igatahes tahes, sest Hispaania delegatsioon teid toetab. poolteist minutit, proua Piiri. president, volinik, kolleegid, valimistest peale on meil olnud väga aktiivne aeg, et jõuda sinna, kuhu me oleme jõudnud, aga ma kardan, et me ei ole täitnud oma lubadust Spitse